pool kinnitatud. mul on teile ka mõned teadaanded. Vladimir Remek andis teada, et ta astub kuueteistkümnendast detsembrist kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast Euroopa Parlamendi saadiku kohalt tagasi vastavalt artiklile neli kodukorras. kuulutatakse see koht vabaks kuueteistkümnendast detsembrist ja antakse ka riiklikele ametiasutustele sellest teada. Dan Jörgensen kuueteistkümnendast detsembrist kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast äh, nimetatud Taanis äh, kalandus- ja põllumajandusministriks. me õnnitleme teda ja vastavalt artiklile neli kodukorras kuulutame kaheteistkümnendast detsembrist selle koha vabaks ja anname riiklikele ametiasutustele sellest teada. järgmine päevakorrapunkt on äh, inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine ja see, me teeme seda maksimaalselt ühe tunni vastavalt kodukorra